artikle, seda koos nõukogu presidendiga ja see nimekiri avaldatakse jällegi tänase istungi protokollis. enne, kui me hakkame üle vaatama päevakorda, on kolleeg Kletsos soovinud sõna ja ta soovib esitada kodukorda puudutava küsimuse. aitäh, härra president kallid kolleegid, härra president, mul on järgmine teadaanne. kahekümne viiendal jaanuaril rahvas valis Kreekas uue valitsuse ja doonorriigid nõuavad ikka veel, et meile avaldatakse survet. ma tahan teha üleskutse, et kõik aitaksid meid ja hoolitseksid selle eest, et Kreeka rahvale enam survet ei avaldataks, et Kreeka rahvas jääks vabaks ja saaks ise oma saatuse üle otsustada. see on minu üleskutse kõigile. aitäh, härra Kletsas! Dann kommen wir zum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 me hoiatame rassistlike rünnakute pärast, härra Buonanno on üks nendest autoritest, ma tahan öelda, et tegemist on avaldusega, kus räägitakse, et rumeenlased on mõrvarid ja nii edasi. on väga õudne, kui Euroopa Parlamendi saadik teeb selliseid avaldusi avalikkuse ees. see, et Äh, mitte midagi selle vastu ette võtta, on tõesti pretsedendiks ja see Euroopa institutsioonide demokraatlikku kuvandit küll ei aita parandada me peame siin võitlema Euroopa Parlamendi kuvandi eest, on väga tähtis, et me siin selge avalduse võtaksime ja kõik rassistlikud ja ksenofoomsed äh, äh, avaldused äh, äh, hukka mõistaksime ja karistusi ette mõistaks selle eest ja palun, kallis kolleeg. Need mõlemad kodukorda puudutavad küsimust ei puudutanud kodukorda, nii et äkki me jääksime kodukorra juurde või igaüks võib rääkida seda, mida tahab ja millal tahab, ütleb härra Patten. jah jah, teie avaldusel ei olnud ka mitte mingit pistmist kodukorraga, ütleb härra Schulz. kolleegid frau kollegin tapperdell! kolleeg tapperdell saadikute avaldused mida tehakse väljaspool seda täiskogu saali siin ja te räägite ju praegu avaldustest mida ei tehtud mitte siin vaid ühes intervjuus Itaalias. kahjuks ma ei saa karistada neid avaldusi, mul on väga kahju selle pärast. kõik kõik need küsimused, mis puudutavad rahvasaadik Bonannot. Ähm, jah, kui ta teeb neid avaldusi siin kojas, siis mina vastutan nende eest. homme, ma arvan, äh, teavitan parlamenti ka sellest, äh, milliseid samme olen ette võtnud nende küsimuste osas, mida härra Bonanno on siin saalis öelnud, aga muidu äh, ra-, rassistlike avalduste puhul pean ma lootma selle peale, et vastava riigi äh, ametiasutused võtavad midagi ette. väljaspool seda koda minul kahjuks mitte mingeid karistusõigusi ei ole. Lähme nüüd päevakorra juurde